ja proportsionaalsust käsitlevaid kahe tuhande viieteistkümnenda ja kuueteistkümnenda aasta aruandeid. Teil on kohe sõna. aitäh, proua juhataja tõsi, juba mitu aastat olen iga-aastane raportöör, mis puudutab subsidiaarsust ja proportsionaalsust ja mulle meeldib see järjest rohkem. Ehm, lisaks sel, välja arvatud see asjaolu, et äh, tegemist on viimase päevakorrapunktiga äh, pool kümme õhtul, ma tahaksin meelde tuletada, et tegemist äh, ei ole põhimõtetega, mis kutsuksid meid üles mitte tegutsema, vaid tegemist on pädevuste jaotusega Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel. nii et kui Euroopa Liidul ei ole ainupädevust, siis ei või Euroopa Liit tegutseda, välja arvatud juhul, kui tema poolt võetud meetmed oleksid tõhusamad kui need meetmed, mida liikmesriigid saaksid võtta liik-, riiklikul või kohalikul tasandil. ja proportsionaalsuse põhimõte näeb ette, et äh, et äh, võib võtta meetmeid, mis äh, on ette nähtud äh, aluslepingus ja need võivad, ei või minna kaugemale kui ette, kui vajalik. Need me-, põhimõtted võeti vastu selleks, et tagada Euroopa Liidu tõhus toimimine ja tegemist on ka väga oluliste äh, põhimõtetega, mis äh, ühendavad Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu kodanikke, neid ei tohi äh, ähm, kahjustada selleks, et blok-, blokeerida või selleks, et toita euroskeptilist suhtumist, vastupidi. Äh, raportis käsitletakse artik-, aastaid kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist ja tehakse kokkuvõte, et need olemasolevad ähm, vahendeid on väga palju, terve rida meetmeid võimaldab äh, osaleda erinevates Euroopa Liidu õigusloome projektide erinevatel tasanditel, äh, Refiti platvorm, IPEX-i äh, platvorm, RegPaxi platvorm ja Connecti platvorm, dialoog COSAC-is ja regioonide komitees ei tohi unustada ka rohe, kollast kaarti ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal liikmesriikide parlamendid näitasid üles väga suurt huvi Euroopa Liidu poliitika vastu tänu nendele uutele mm, instrumentidele, mis loodi tänu Refitile. kahe tuhande viieteist, kuueteistkümnendal aastal sai, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal saati eh, kuuskümmend viis põhjendatud arvamust, tegemist oli väga suur, palju suurema arvuga kui, kui eelneval aastal ja mina ei toeta seetõttu, et vaja oleks eh, välja töötada uusi eh, instrumente, ilma et oleks täiel määral ära kasutatud olemasolevate instrumentide potentsiaali ehm, nii et äh, ma rõhutan, et äh, täiendavaid instrumente ja menetlusi vaja ei ole, see lihtsalt äh, muudaks koorma veiga raskeks ja aeglustaks veelgi õigusloomelist menetlust. ma arvan, et koos variraportööridega on meil õnnestunud koostada tasakaalustatud raport, mis kutsub üles looma tõhusat äh, eri, erinevusi äh, arvesse võtmata äh, Euroopa Liitu, kus arvestatakse kolleeg, kodanikega ja tahaksin tänada kolleege ja tahaksin lõpetuseks rääkida Timmermanni rakkerühmast. Te kindlasti teate, et president Juncker lõi töörühma, mille eesmärgiks oli tegeleda subsidiaarsuse küsimusega ja sinna olid kutsutud ka liikmesriikide parlamentide esindajad, regioonide komitee ja Euroopa Parlamendi esindajad. ja kuna Euroopa Parlament ei nõustunud äh, selles osalema, siis minu arvates äh, äh, tähendab see seda, et parlament nõuab, et peetaks kinni parlamendi staatusest kaasõigusloojana äh, ja et ähm, meid ei kutstaks lihtsalt pärast äh, oma arvamust avaldama, aga Euroopa Parlamendi puudumine sellest töörühmast ei taha, ei tohi kuidagi vähendada, halvendada meie suhteid COSAC-i ja regioonide komiteega. ma toetan seda, et meie suhteid regioonide komiteega tugevdataks, ma olen kirjutanud vastavasisulise kirja Euroopa Parlamendi presidendile. E, regioonide komitee on olnud väga oluline e, inst-, instrument, see on väga tihendanud su suhteid äh, regioonide Euroopa Liidu vahel, nii et seetõttu ma toetan äh, e, Euroopa Liidu äh, riiklike ja mm, regionaalsete institutsioonide lähendamist, sellepärast et igaüks omal tasandil saab osaleda poliitikas selleks, et edendada meie e, kaaskodanike elu. aitäh ja nüüd saab sõna härra Mimitsa. suur tänu Like tänu, proua president, lugupeetud kolleegid, ma tänan ehm, e, selle suurepärase raporti eest ja positiivsete tulemuste eest, ehm, milluni, milleni e, proua Delvaux jõudis. E, kui Junckeri seltskond tööle hakkas, siis on suurt tähelepanu pööratud just solidaarsuse ja proportsionaalsuse eh, põhimõtetele, et neid me jälgime tähelepanelikult, et neid põhimõtteid, teist põhimõtteist kinni peetakse. me eh, eh, püüame väga selgesti aru saada, mida tähendab subsidiaarsus ja pro-, proports-, proportsionaalsus. me oleme sõlminud institutsioonide vahelise lepingu ning me jälgime väga tähelepanelikult, et seadusandluse väljatöötamisel nendest põhimõtetest kinni peetakse. minu äh, kolleeg äh, härra Timmermans, asepresident, oleks tahtnud olla täna õhtul teie juures, aga ta pidi minema äh, üldasjade komisjoni Luksemburgis ja tema eh, juhtimise all on eh, volinike kolleegium tegelenud väga eh, tõsiselt selle teemaga. me oleme töötanud läbipaistvuse kallal, me oleme tegelenud sellega, et reeglid põhineksid tõendusmaterjalil kahe tuhande seitsmendal, seitsmeteistkümnendal aastal eh, teatas mm, härra Juncker eh, ülevaates eh, Euroopa Liidust, et novembris kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal asutati rakkerühm, mis tegeleb subsidiaarsusküsimustega me eh, peame tõepoolest alati mõtlema, kas tegemist on vaja mõnda küsimust lahendada, kas eh, Euroopa Liidu liikmesriigi või kohalikul tasemel ning eh, on teemasid, mida pärast mm, arutamist on uuesti delegeeritud liikmesriikidele. me rõhutame ka edasi, et parlament Eh, peab olema väga avatud nende küsimuste käsitlemisel. aga see raport, mida me täna käsitleme, eh, näitab, et eh, parlament on huvitatud selleks, et subsidiaarsuse põhimõtet rakendatakse ja on huvitatud selle jälgimised. rakkerühm praegu mm, Äh, uurib mõlemat küsimust, mis puudutab aga äh, subsidiaarsuse kontrollimehhanismi, siis äh, me oleme nõus sellega, et, et liikmesriikide parlamendid peavad selgitama väga tähelepanelikult või väga täpselt, kui nad arvavad, et mingisugune ettepanek ei vasta subsidiaarsuspõhimõttele. ma tuletan teile meelde, et me eh, avaldame ka kõik eh, vastused liikmesriikide küsimustele oma eh, kodulehel. me teeme seda mm, kaheksa nädalase perioodi jooksul. kaheksanädalane periood on pandud aluslepingus kirja lugupeetud parlamendisaadikud, komisjonil ei ole mingit monopoli heade ideede osas, seepärast oleme me alati valmis, teie, mm, oleme alati valmis arutama konstruktiivseid ettepanekuid, mis tulevad eh, liikmesriikidelt. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal eh, tuldi välja rohelise kaardi ettepanekuga. esimesel aastal toetasid seda mm, eh, eh, kaheksateist liikmesriiki. ma olen teiega nõus, et niisugused initsiatiivid näitavad, et liikmesriikide parlamendid mängivad eh, konst-, konstruktiivset rolli institutsionaalses raamistikus koondame tähelepanu praegu olemasolevatele eh, mehhanismidele, mis võimaldavad eh, meil eh, pidada institutsionaalseid läbirääkimisi ning viia sisse ka formaalseid muutusi. aitäh ja üheks minutiks sõna härra Preidale. aitäh, ma sooviksin õnn-, tunnustada proua Delvood äh, raporti eest ja tänada kolleege, et võeti arvesse ka AFCO ettepanekuid, mis ma koos, koostasin. meil on äh, lähedasi arvamusi selles osas, et äh, tegemist on väga kasulike instrumentidega selleks, et äh, oleks võimalik neid olulisi põhimõtteid ellu rakendada ja, ja säilitada Euroopa Parlamendi eesõigusi ja mm, see mehhanism, mis on ette nähtud, äh, need mehhanismid, mis on ette nähtud subsidiaalsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte säilitamiseks, toimivad hästi, meil on äh, näha seda kollase kaardi põhimõttest ja statistikast, äh, mis puudutab neid liikmesriikide parlamente, kes kollaseid kaarte on kasutanud Euroopa Parlament äh, on äh, nendes aruteludes äh, väg-, muutunud priviligeeritud partneriks, aga AFCO-l oli vaja siiski teha muudatusettepanekuid selleks, et muuta süsteemi paindlikumaks ja mis puudutab kaheksat nädalast tähtaeg, siis sellest on juttu olnud Rangelli raportis, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna härra Raadev kaheks minutiks председател уважаеми колеги бих искал да поздравя aitäh, lugupeetud äh, kolleegid, tahaksin tunnustada raportööri ja tänada teda kogu südamest äh, hea koostöö eest, mida me tegime seoses selle raportiga, tahaksin tänada ka teisi variraportööre ja arvan, et siin raportis on leitud õige tasakaal ja siin äh, peegeldatakse äh, õigesti äh, peamisi mm, asju, millest on juttu Euroopa Komisjoni raportites, mis mm, käsitlevad neid, nende põhimõtted, neid põhimõtteid aastatel kaks tuhat viisteist ja kuusteist viimastel aastatel tehtud muudatused on andnud panuse nende põhimõtete heale rakendamisele ja täna on Euroopa Liit silmitsi eh, enneolematu kriisiga, me otsime oma identiteeti ja seetõttu on väga oluline tulla välja äh, tugevate õigusaktidega valdkondades, kus Euroopa Liit saab tõesti teha edusamme ja anda lisandväärtust ja seetõttu on meil vaja neid äh, põhimõtteid äh, õigesti korra-, kasutada selleks, et ei tugevneks euroskeptikute hääl. liikmesriikide parlamendid on väga olulised äh, ja väga oluline on ka äh, erimeelsustest üle saada Euroopa Liidu institutsioonide ja avalikkuse vahel. me peaksime andma äh, korraliku võimaluse liikmesriikide parlamentidele selleks, et ja andma neile rohkem paindlikkust selle kaheksanädalase perioodi arvestamisel, mille jooksul nad saavad oma arvamusi esindada ja subsidiaarsus ja proportsionaalsus äh, on äärmiselt olulised, ainult niimoodi saame kodanike usaldust taastada. aitäh ja SED fraktsiooni nimel saab sõna nüüd üheks minutiks härra Kohverati. jah, see raport, mida me täna siin arutame, on tõesti vägagi tasakaalus, siia on tõesti äh, väga palju kirge sisse pandud ja suur tänu kolleegidele selle eest. see iga-aastane raport subsidiaarsust ja proportsionaalsust äh, käsitlev raport on väga tähtis, sest äh, meie demokraatlik menetlus saab selle, selle kaudu sisuga täidetud. Euroopa Liit peab kasvama, peab leidma vahendeid öö, ähm, proportsionaalsuse ja öö, subsidiaarsuse kaitsmiseks ja vahel on vaja meetmeid ka muuta. me peame maha panema positiivse märgi. kui see meil õnnestub, siis on see kodanike jaoks hea. me peame reageerima sellele, mida me kodanikelt kuuleme. me peame arvestama kodaniku, kodanike tahtega, sooviga, samamoodi ka sellega, mida ütlevad roheliste kaartide kaudu riiklikud parlamendid tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal äh, kutsuti ka komisjoni üles äh, ettevõtjatega rohkem arvestama, see on see, mida on kogu aeg välja toodud ja ma arvan, et ka nüüd tuleb sama nõue komisjonile teha. aitäh, järgmisena kolleeg Karin, palun, ECR fraktsioonist. aitäh, president, aitäh, volinik. ma loodan, et olete nõus sellega, et teen nii üldisemaid kui ka isiklikke märkuseid. kõigepealt, äh, Madis Delvaux, aitäh tehtud suure töö eest meie komisjoni ja parlamendi nimel eelkõige aga suur tänu selle eest, et alati kuulasid ära kõik need ettepanekud, mida ma tegin. sa ei olnud küll alati nõus, aga see oli sinu õigus. aga aitäh, et sa olid avatud mõtetele, mida esitlesin. mitmeid aastaid äh, olen äh, vastutava komisjoni nimel tegelenud subsidiaarsuse ja proportsionaalsusega ja me oleme alati leidnud, et äh, mõlemat põhimõtet tuleb tugevdada oli üks küsimus, millega ma seekord ei nõustunud, aga ma ei hääleta selle raporti vastu, sellepärast et asjade seis on selline, nagu ta on. ma olen alati leidnud, et meil tegelikult on vaja riiklikud parlamendid oma õigusloomelisse töösse kaasata samamoodi nagu ka otsustusprotsessidesse, sest muidu võib juhtuda selline olukord nagu see, kus praegu on minu koduriik ja see on tõesti viimane asi, millest ma tahaksin rääkida. aga kui me hakkame siin tegelema kirsside noppidega, et mis on populaarne, selle eest vastutavad valitsused ja mis ei ole populaarne, selle, see söödetakse Euroopa Parlamendi ette. me ei saa lubada sellisel olukorral jätkuda, parlamendid peavad vastutama, nad tuleb kaasata meie töösse. aitäh! aitäh, järgmisena kolleeg Puton ENF fraktsioonist. Next aitäh, proua juhataja. esiteks äh, saan konstateerida muutust paremuse poole äh, selle äh, resolutsiooni ettepaneku toonis ja sisus, mis puudutab subsidiaarsust ja proportsionaalsust võrreldes eelnevate raportiga. ma olen endiselt veidi kahtlev, ehkki, aga äh, aga nüüd tõesti eh, ei tohi kasutada subsidiaarsust ja proportsionaalsust selleks, et eh, edendada Euroopa subs-, eh, suveräänsust järjest rohkem. ma olen jätkuvalt tähelepanelik selles osas, mis puudutab seda, kuidas Euroopa institutsioonid neid väga olulisi põhimõtteid rakendavad. ma tervitan liikmesriikide parlamentide järjest suuremat osalemist, mis on ette nähtud tänu protokollile number kaks, ma tervitan ka äh, Äh, neid äh, kollaseid kaarte ja äh, punast kaarti ning ma arvan, et see põhjendatud arvamuse esitamise võimalus peaks jääma alles kogu õigusloomelise menetluse ajaks. seda on vaja selleks, et liikmesriikide parlamendid on ju Euroopa tegelikuks dem demokraatia südameks aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voorus jällegi üks osaleja, härra Marjas, kes saab kohe sõna. kõneleja katkestatakse. vabandust, tegin vea. Äh, tõenäoliselt on põhjuseks hiline kellaaeg. aga sõna soovis ka härra Pospišil ja temagi kohe, tema kohe sõna saab ja pärast saate sõna teie, härra Marjas frakce který se otázce eh, subsidiarity a proporcionality věnoval. Eh, aitäh proua president! mind on alati huvitanud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse küsimus ja mul on väga hea meel, et me täna siin arutame kuid kahjuks on kell palju ja sellepärast väga palju tähelepanu sellele raportile ei pöörata, sellest on väga kahju, sest ma leian, et need kaks põhimõtet on elutähtsad Euroopa Liidu õigusloomes. mul on väga hea meel selle raporti üle ja mul tõesti soovin, et riiklikud parlamendid õpiksid seda põhjendatud arvamuste meedet kasutama ja me loodame, et tulevikus kasutavad nad seda veelgi rohkem sellepärast et niimoodi saaksime me tagada seda, et ei juhtuks selliseid asju, et äh, riiklikud seadusandjad teatavad, et kui ma oleks teadnud varem, et midagi sellist vastu võetakse, siis ma oleks olnud vastu. selliseid olukordi tuleb tulevikus vältida, sellepärast ma toetan komisjoni ja president Junckerit selles küsimuses ja tõesti, meil on vaja vähem seadusi, aga parema kvaliteediga härra Marias järgmisena. aitäh! raport subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse kohta on väga tähtis. me tahame välja tuua selle, et lähimuspõhimõtte kohaselt tuleb otsused võimalikult kodanike lähedal teha. see tähendab seda, et tegemist on demokraatliku põhimõttega, põhimõttega, mis aitab võimu detsentraliseerida. ja see tähendab seda, et tuleb valida otsuste tegemisel kõige madalam võimalik tasand, eriti kui tegemist on küsimustega, mis puudutavad siis äh, küsimusi, mis on nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide pädevuses. see äh, meede on vastu võetud ka selleks, et äh, anda suurem legitiimsus nendele otsustele, siin on ka riiklikele parlamentidele antud vetoõigus, kollase kaardi esitamise õigus selleks, et nad saaksid Brüsselist tulevaid otsuseid kõhkluse alla seada. nii et kui me räägime siin äh, subsidiaarsuspõhimõttest äh, ja selle toimimisest, siis me tugevdame demokraatiat Euroopa Liidus. ja viimast korda sellel õhtul saate sõna teie, proua volinik. Madam President aitäh, president. härra Brock, mis, mis teiega juhtus, härra Brock? palun lülitage mikrofon sisse. Äh, proua juhataja, ma kolm korda juba andsin märku, et ma sooviks vaba mikrofoni voorus sõna, äh, sõna soovin, et mul on väga kahju, et te mind ei märganud, see on ilmselt minu elu saatus, et mind ei märgata. ja tõepoolest, ma kahjuks tõesti ei märganud teid vaba mikrofoni vooru sõnavõtta soovijate hulgas, mul on väga kahju. kas te soovite, et me annaks teile sõna? jah, kui kolm daami seal ees äh, annavad sellele vanale mehele nagu mina sõna, siis miks mitte ja, ja palun, laske käia. üks minut teile. <laughs> proua president, härra volinik, aitäh selle võimaluse eest ka minul paar sõna sekka öelda. ma arvan, et lähimuspõhimõte ja proportsionaalsuse põhimõte on väga tähtsad legitiimsuse tagamiseks, aga samal ajal ka tõhusate otsuste tegemiseks, sellepärast et äh, tegemist on legitiimsust tagava meetmega. aga samal ajal tuleb meil ka tunnistada, et need mõlemad põhimõtted on äh, seotud ka solidaarsuse põhimõttega ja me peame hoolitsema sellest, et need kõik kolm oleksid tasakaalus, sest meil on siin suured äh, riigid, mis vaatavad subsidiaarsust ühtemoodi, väikesed aga teistmoodi, mis ühtede jaoks on äh, subsidiaarsus nagu nagu näiteks rikkad riigid, nendel ka subsidiaarsus on hoopis teistsuguse mõis-, teistsugune mõiste kui vaestes riikides ja me tõesti peame hoolitsema sellest, et kõik oleks tasakaalus ja Euroopa Parlament mängib siin väga tähtsat rolli. siin räägitakse kogu aeg kollasest kaardist, aga on olemas ka oranž kaart Lissaboni lepingus, millega tuleb arvestada ja millest kahjuks liiga vähe räägitakse. ja mis tegelikult tugevdab riiklike parlamentide rolli palju rohkem kui äh, kollane kaart aga tõesti tuleb otsuseid alati vastu võtta sellel tasandil, mis on paika pandud lepinguga ja siin ei tohi otsuseid eh, erinevatel tasanditel segamini ajada. palun vabandust, härra Mimitsa, selle vale stardi pärast enne, teil on nüüd sõna äh. aitäh veel kord, eh, president, lugupeetud rahvasaadikud kokkuvõtteks tahaksin kõikidele liikmedele kinnitada, et komisjon kavatseb hoolitseda selle eest, et lähimuspõhimõte ja proportsionaalsuse põhimõte jäävad Euroopa Liidu demokraatliku menetluse südameks. ja me jätkame koostööd teiega, nõukoguga ja riiklike parlamentidega nii selles küsimuses kui ka kõikides teistes tähtsates küsimustes. nii et aitäh teile tähelepanu eest! aitäh! madame delvaux ja lõpetuseks saab jälle sõna proua Delvaux. aitäh, äh, proua juhataja. see arutelu nüüd äh, lõpeb väga kenasti. isegi kui on äh, mingisuguseid tõlkenüansse, siis meil on siin äh, kõik ühel meelel selles osas, et äh, subsidiaarsus ja proportsionaalsus on väga olulised põhimõtted ja ma tänan härra Brocki, et ta rõhutas, et tegemist ei ole ainsate põhimõtetega Euroopa Liidu toimimises, vaid et solidaarsus on ka oluline, millel peab olema oma koht Euroopa Liidu ülesehituses nii et äh, me peame jätkama sellega, et me julgustame liikmesriikide parlamente ja piirkondlikke parlamente kasutama täiel määral ära olemasolevaid instrumente ja äh, ja nad peavad käituma äh, vastutustundlikult, ei tohi ähm, äh, Brüsselit äh, süüdistada kõiges, mis al-, mis halvasti läheb, vaid peavad tulema välja vastut-, konstruktiivsete ettepanekutega meie mandri tuleviku heaks ja soovitan kõigil selle poolt hääletada. aitäh ja hääle-